istung on alanud. Anderson soovis sõna kodukorralises küsimuses. You have the floor. palun, teil on sõna. Anderson, you have the floor. härra Anderson, teil on sõna